nüüd läheme hääletuse juurde. esimene raport, äh, härra Mendes de Vigo raport öö, äh, otsuse kohta mitte kutsuda kokku konventi aluslepingute muutmiseks seoses Euroopa Parlamendi koosseisu käsitlevate üleminekumeetmetega. Äh, nimeline hääletus otsuse osas, hääletus on avatud. olete jõudnud hääletada? kui jah siis eh, sulgeme hääletuse. see on vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt, eh, härra Mendeste Vigo raporti jällegi, mis puudutab üleminekumeetmeid Euroopa Parlamendi koosseisu kohta kõigepealt muudatus üksteist, nimeline hääletus, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, sulgeme hääletuse. tagasi lükatud. nüüd muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaksteist langeb ära, seega järgmisena hääletusel muudatus neli, nimeline hääletus, hääletus on avatud jõudsite hääletada, hääletus on suletud tagasi lükatud. järgmisena lõige viis, muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kui kõik on jõudnud hääletada, sulgeme hääletuse ja see muudatus on vastu võetud järgmisena muudatus kolmteist, jällegi nimeline hääletus, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, hääletus seega suletud. vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek number viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime elektrooniliselt. hääletus on avatud. jõudsite hääletada? suletud hääletus? jah, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kuus, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud see muudatusettepanek on tagasi lükatud. muudatusettepanek number seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa ja üheksa langevad välja, seega kümnes järgmisena on imeline hääletus. hääletus on avatud. hääletus suletud. ja see muudatus on tagasi lükatud ja nüüd resolutsioon muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on avatud. olete jõudnud kõik hääletada? tundub küll, seega on hääletus suletud. ja eh, see resolutsioon on vastu võetud. õnnitlused meie raportöörile järgmine päevakorrapunkt, hääletus seitsme resolutsiooni eelnõu osas olukorra kohta Kõrgõzstanis. ning härra Salafranca äh, soovib esitada suulise muudatusettepaneku. Äh, suur tänu, härra president tegemist on muudatusettepanekuga, mida tegelikult tahaks esitada härra Brock, kes ei saa aga meiega täna hommikul liituda, see puudutab lõiget viis ning äh, inglisekeelses tekstis lisatakse sõnad tugevdada demokraatiat ja poliitilist vastutust. kas keegi on vastu sellele? kui ei, siis äh, paneme selle hääletusele, poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. ja nüüd muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd veel üks suuline muudatusettepanek härra Bartolotsi. härra Bartolotsi, palun. suur tänu, härra president suuline muudatusettepanek äh, lõige kolmteist A, me kutsume üles komisjoni kontrollima hetkeolukorda ja kaaluma võimalust edastada humanitaarabi. suur tänu, kas keegi on vastu sellele? kui ei, siis paneme ettepaneku hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd saame siis resolutsiooni hääletada poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud. nüüd, kallid kolleegid, resolutsiooni ettepanek, mille on esitanud kuus poliitilist fraktsiooni üheskoos, see puudutab elektrisõidukeid ja kõigepealt muudatusettepanek number kolm, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nüüd äh, lõige neli, äh, eraldi häälet-, osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, lõige kuus ja muudetud muudatusettepanek number üks, nimeline hääletus, poolt jõudsite hääletada. seega hääletus suletud. see on tagasi lükatud, mis tähendab seda, et äh, lõige kuus tuleb nüüd hääletusele osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime sellisel juhul, kui soovite. hääletus on avatud. jõudsite hääletada. sulgeme hääletuse. jah, see on tagasi lükatud. lõige seitse. hääletusele poolt, vastu, erapooletult vastu võetud lõige kaheksa, muudatus kaks, muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt C, osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud ka vastu võetud. nüüd resolutsiooni eelnõu muudetud kujul hääletusele. poolt, vastu, erapooletud. see on samuti vastu võetud. Äh, õnnitlused. järgmine päevakorrapunkt puudutab resolutsiooni eelnõud äh, majandus-rahanduskomisjonilt mootorsõidukite grupierandi määruse kohta ning hääletame resolutsiooni eelnõud poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. ja siis õnnitlused resolutsiooni koostajatele. nüüd härra Peterle raport, mis puudutab komisjoni teatist vähktõve vastu võitlemise meede Euroopa partnerlus. panen hääletusele tervikuna resolutsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletuid samuti vastu võetud ja õnnitlused raportöörile, härra Peterlile. järgmisena hääletame proua Toia raportit. see puudutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia aktiveerimist, hõlbustamaks üleminekut er-, energiatõhusale ja vähem süsinikdioksiidi heidet tekitavale majandusele kõigepealt lõige viiskümmend viis osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid. peame kontrollima elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja tulemus on vastu võetud kolmsada neli poolt, kakssada üheksakümmend üheksa vastu. lõige kuuskümmend üks, lõige kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. tundub, et peame jällegi kontrollima elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd resolutsioon tervikuna. kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. õnnitlused proua Toiale järgmine hääletus härra Proodi raport komisjoni valge raamat Kliimamuutustega kohanemine Euroopa tegevusraamistik. enne hääletust annan sõna raportöör härra Proodile. <clears throat> suur tänu, härra president, kolleegid. kliimamuutused on tõeline oht ja me peame seisma sellele ohule vastu, sõltumatult sellest, et Euroopa Liidu erinevates osades on erinevaid lähenemisi. ökosüsteemide olukorra halvemine kahjustab meie majandusi ja kodanikke. minevikus mõtlesime kliimaõigusest ja kliimadiplomaatiast, nüüd peame hakkama midagi ette võtma ja kõnelema ühel häälel selles valdkonnas. Euroopa Liit peab säilitama oma juhtrolli võitluses kliimamuutustega igasugused viivitused tegevuse alustamisel äh, teevad, toovad endaga kaasa keskkonna ja ühiskonna jaoks suurenenud kulud. kohalikud ja regionaalsed ametivõimud etendavad tähtsat rolli, me peame nendega tegema koostööd ja oma tegevust kooskõlastama selleks, et tagada äh, kes-, keskkonnaalase innovatsiooni ja majandusalase innovatsiooni, mis võimaldavad leevendada äh, kliimamuutuste mõju. meil on vaja era- ja avaliku sektori partnerlust, rahastamaks kõiki algatusi, mis on siinkohal vajalikud. iga ruutmeeter meie territooriumist vajab äh, hoolt. me peame hoolitsema maapinna ja vee eest, vältima erosiooni. peame olema võimelised vajaduse korral äh, pinnavett äh, taas, taastama. me peame kasutama taastuvenergiat. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on andnud oma panuse raportisse, suur tänu. suur tänu, härra Proodi. ja nüüd asume hääletama. muudatusettepanek number üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletuid peame kontrollima, elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek number kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on lõppenud. vastu võetud, poolt kolmsada viis, vastu kakssada üheksakümmend viis. Läheme edasi, lõige kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tundub, et tuleb jällegi kontrollida, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatusettepanek number kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. lõige kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud, poolt kakssada üheksakümmend seitse vastu kakssada üheksakümmend kolm, väga napilt, tõepoolest. muudatusettepanek number neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid? peame jällegi kontrollima elektrooniliselt ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, ei ole? hääletus on endiselt avatud kas nüüd on kõik hääletanud? jah, hääletus on lõppenud. ja mis siis tulemus on, seekord vastu võetud suure häälteenamusega. lõige seitsekümmend kaks, osade kaupa esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid peame kontrollima elektrooniliselt, jällegi hääletus on alanud. kas olete hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd panen hääletusele resolutsiooni tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja veel kord õnnitlused härra Proodile järgmine päevakorrapunkt on härra Kotsulino raport Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettuste vastane võitlus. hääletame muudatusettepanekut number üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. õnnitlused härra Kotsuliinule. järgmisena hääletame härra Deutschi raportit Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande kaheksanda aasta aruande kohta hääletame resolutsiooni tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd meie viimane hääletus täna. see puudutab resolutsiooni ettepanekuid vägivaldsete sündmuste kohta Nigeerias siin on mõned suulised muudatusettepanekud, kõigepealt proua Kiil-Nielsen. suur tänu, härra president. nagu ma arutelus ka selgitasin, ma teen ettepaneku lisada lõikele kuus suulise muudatusettepaneku ja see on järgmine. kutsub üles Nigeeria ametivõime tühistama hiljutine otsus, mille on võtnud mõned osariikide kubernerid ja mille eesmärgiks on äh, hukata surma mõistetud selleks, et ülerahvastatud vanglate olukorda kergendada. see on brutaalne inimõiguste rikkumine. kutsume üles riigi, kubernere tagasihoitusele ning täitma moratooriumi. tuletame meelde, et surmanuhtlus on vastuolus Nigeeria kohus, rahvusvaheliste kohustustega. Any objections? kas keegi on vastu? võime hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. härra Kaczmarek on teinud suulise ettepaneku lõike seitse kohta, teil on sõna. härra president sõnavabadus, usuvabadus peaks olema osa dialoogist Euroopa Liidu ja Nigeeria vahel. poliitilise dialoogi kontekstis vastavalt Cotonou lepingule. keegi on vastu? ei, sellisel juhul me võime hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja võime nüüd hääletada kogu resolutsiooni üle, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud Okay. Yeah. Yeah. Yeah. So colleagues, is half past, half past. kolleegid, äh, kell on üksteist kolmkümmend, nüüd meil on aega umbes kakskümmend viis minutit, äh, enne kui saabub Ameerika Ühendriikide asepresident Joe Biden. ma teen ettepaneku, et me teeksime nüüd ära hääletuste selgitused, mis kestavad äh, kuni kak-, kuni kell on kahe, viie pärast kaksteist ja siis ma taha-, paluksin, et kõik oleksid äh, seejärel kohal, et me võiksime korrektselt vastu võtta Ameerika Ühendriikide asepresidendid, suur tänu!